hääletamine. Ora l'ordine del giorno eh, reca gli interventi di vastavalt päevakorrale jõuame üheminutiliste kõnede juurde ja me alustame kolleeg Papa-Nikolaust. suur aitäh, lugupeetud president, Kreeka viimase aja vältel on teinud suuri jõupingutusi eh, majanduslikult, aga ka on pidanud võitlema ebaseadusliku immigratsiooni vastu. Eh, seda eh, keskkonnas, kus on kuulda rassistlikke sõnavõtte ja lausa ekstremistlikke sõnavõtte. migratsioonivood on aga vähenenud nüüd ning üldiselt sisseränne on vähenenud seda tänu sellele, et piiride kaitse on olnud hea. kahjuks on meil äh, langenud osaks aga suur surve Süüria tõttu. ebaseadusliku sisserände koormus on äärmiselt suur ja oluline ning Euroopa Liit peab äh, ka vaatama läbi äh, ning kohaldama jaotamisklausel, mis on meie dokumentides. see võimaldab Euroopale toimida ja teha seda solidaarselt ning eh, ka võrdselt koormust jagada. suur aitäh ja eh, kolleeg Stavrakakis, palun. kuuendal aprillil kahe tuhande üheksandal aastal leidis aset eh, maavärin Abruzzi ja kandis ning selle ohvriks langes kümneid äh, inimesi, hooned said kannatada, koolid said kannatada, parlament, äh, taristud said kannatada ning Euroopa Parlament, äh, minnes ümber bürokraatlikest nõuetest, sai pärast Itaalia kolleegide ettepanekut koondada viissada miljonit eurot selleks, et abistada kannatanuid ning hävingut äh, parandada. nüüd äh, eelmisel esmaspäeval kolm äh, nädalat hiljem Itaalia kohus mõistis hukka mõningad teadlased, kes ei osanud ette ennustada maavärinat. tegemist on enneolematu kohtulahendiga ja ohtliku kohtulahendiga. siin ei mõisteta süüdi mitte ainult teadlasi, vaid teadust üldiselt ja see käib kõikide teaduste pihta. ma ei plaani Euroopa Parlamendile sekkuda Itaalia kohtusüsteemi, aga ma tahaksin ütelda, et need, kes siin kohut mõistsid, ka nende üle mõistetakse kohut. suur aitäh. kolleeg Teilo, palun. President. lugupeetud äh, president, lugupeetud saadikud, ma tahaksin kasutada võimalust ning äh, rääkida äh, härra äh, Tali tagasiastumisest ning tubakatoodetest äh, ma ei tahaks äh, üle korrata seda, mis te olete juba Euroopa äh, rahvusvahelisest ajakirjandusest lugenud, aga tahaksin toonitada seda, et paljud küsimused ei ole veel vastust leidnud ja kas härra Tali on süüdi või mitte, ei ole selge. Euroopa Parlament ja kodanikud väärivad äh, seda, et neid paremini informeeritakse, loodetavasti tulevikus nii see ka olema saab. nüüd aga tõsisema mure juurde, nimelt Äh, tubakatoodete direktiivi praegune staatus pärast Dali tagasiastumist. Äh, tubaka tõttu sureb üle äh, kuuesaja tuhande Euroopa kodaniku iga aasta, tegemist on üldise murega. ma loodan, et tubakatoodete direktiiv jääb endiselt prioriteediks, komisjon ütles, et viivitusi ei teki, samas aga võib jääma uue voliniku ametisse nimetamine Maltat aeg võtta kuid Äh, ma saan aru, et üksuste vaheline konsulteerimine on peaaegu läbi, ma mõistan, et on vaja oodata, et uus äh, volinik ametisse nimetaks, tahaks, aga ma äh, loodan siiski, et ta nimetatakse ametisse võimalikult kiiresti, sest see oleks Euroopa kodanike tervise huvides. suur aitäh! ja kolleeg Andres Võtter suur aitäh, ma tahaksin äh, rääkida teile äh, ühest loost, äh, mis ma nägin Youtube'is. seal on kirjas, mulle meeldib piraatvideod, aga mulle tõesti väga see lugu meeldib, nii et ma vabandan selle eest, et autoriõigused jäid kahe silma vahele. ma usun, et see võtab väga hästi kokku selle, mis praegu toimib. vabandatakse ja kasutatakse kultuuri nii, nagu kõige normaalsem tundub. looks oli disko Äh, lugu Gucci Pumpi poolt, tegemist on äh, DJ-ga, mis äh, kannab siis luksuskoti margi nime. seda kasutatakse ka kroonide mängus, mis on George R. R. Martini tuntud fantaasiaraamatu põhine seriaal. nüüd, kui ma nägin seda videot, ja nägin seda, mida tahetakse teha ja ka seda, kuidas kultuuri meie ühiskonnas kasutatakse, kuidas see siseneb meie eludesse, kuidas äh, see meie igapäeva äh, elu rikastab, see on oluline. see honorevole Bafton. härra Bafton uh,. Thank you, madam president. suur aitäh. väga keerukas on praegu Ühendkuningriigiga sammu pidada, kas pole? välisminister Berliinis ütles sel nädalas, et Euroopa Liit peaks detsentraliseeruma, samas peaminister ütles aga, et pangaliit ning Eurotsoon selleks, et nad oleksid edukad, peaksid lähtuma föderaliseerumisest. pärast Lissaboni äh, referendumit David Cameron ütles, et iga uue lepingu puhul korraldatakse jällegi rahvahääletus. nüüd Barroso tahab äh, uut föderatiivsete riikide liitu luua ning äh, selle kohta rahvahääletus korraldada. milles siis Cameroni müütiline referendum aset leiaks, millal see toimuks? miks mitte anda äh, brittidele võimalust hääletada enne kahe tuhande neljateistkümnendat aastat, kui Euroopa Liit tahab föderaliseeruda? ja ka kui võtta arvesse seda, milline on segadus, kuivõrd segamini kõik on aetud, siis võib-olla oleks äh, vaja hakata arutama seda, kas äkki Ühendkuningriik ei peaks välja astuma. Grazie, onorevole Mestsa. suur aitäh. köszönöm, elnök asszony. 2004-ben 10 kolleeg Messerov, ma tänan teid, proua esinaine kaks tuhat kümme astus Euroopa Liitu mitu uut liikmesriiki. liikmesusele eelnes pikaajaline läbirääkimiste protsess ja selle käigus jäi nii mõnigi küsimus vaatlemata, sinna hulka kuuluvad diskrimineerivad Benesi dekreedid, mis võeti vastu pärast sõda Äh, see, äh, nende dekreetide edasikehtimine ähm, äh, tähendab seda, et me ei ole endiselt hukka mõistnud nende dekreetide iseloomu. Euroopa Liit ei tahtnud loomulikult rikkuda Tšehhi Vabariigi ja Slovakkia vahelisi häid suhteid kuid te peate teadma, et meil on oluline võidelda inimeste õiguste eest kogu maailmas kogu Euroopa Liidu jaoks on see oluline ja seda me peaksime tegema ka Slovakkia näite varal, me peaksime austama eh, igat rahvust ja igat rahvust vähemust, eh, kõik rahvusvähemused peaksid tundma ennast võrdsena kogu Euroopa Liidus. suur aitäh ja nüüd kolleeg Gussieri vabandage, palun. kas ei olnudki minu kord veel või, küsib kõneleja. Grazie, su president, nixbet l-attenzjoni dwar sviluppi politiċi f'Malta f'dawn l-axħar xhur. aitäh, proua president, ma tahan juhtida teie tähelepanu viimase aja poliitilistele arengutele. kahe tuhande kaheksandal aastal sai natsionalistlik partei viiskümmend üks protsenti valimistel ja ühe koha parlamendis. eelmisel kuul kaotas ta oma üle, enamuse ning mõned opositsiooniliikmed ja samuti ka mõned parlamendiliikmed hääletasid valitsuse vastu, see tegelikult tähendab nüüd seda, et sellel parteil ei ole stabiilset enamust valitsuses. see tähendab siis, ma mõtlen, uues valitsuses, valitsusel ei ole valitsuses ei ole kindlat enamust selle partei esindaja, esindajatest ning samas, aga samas see partei manipuleerib raadioringhäälingut, aga valitsus ei ole selle jaoks mitte midagi teinud. minu arust on tegu kriisiolukorraga, meil on tarvis stabiilset valitsust ja kindlust, me pöör-, pöördume Euroopa Parlamendi poole ettepanekuga vaadata lähemalt olukorda Maltal. suur tänu! nüüd järgmisena palun härra Mee. suur tänu, proua president. nii nagu ma ütlesin, mõned Euroopa Liidu valitsused korraldavad politseireide meeleavalduste vastu, mis toimuvad igal pool Euroopas. Amnesty International avaldas viimati hiljuti raporti, juhtides tähelepanu näiteks Kreekale, Hispaaniale ja Rumeeniale. Hispaanias on meil probleeme sellega. poliitiliselt vastutustundlikud politseijõudude esindajad, kes on sekkunud nendesse meeleavaldustesse, ütlevad väga selgelt, et nad tegutsevad äh, seaduse piirides samas aga igasugune kuritarvitamine ja ebaproportsionaalne jõu kasutamine ei saa jätta karist-, jääma, jääda karistuseta. nii et ning need, kes on korralduste andmise eest vastutavad, peaksid vastutama selle eest, et nad on politseinikud sinna saatnud, mitte politseinikud ei peaks selle eest vastutama. suur tänu ja nüüd palun härra Bilbao el país vasco tiene un modelo de desarrollo que junto a sus. aitäh baskimaal valitseb mudel see, mille puhul me tahame rääkida, tahan sa rääkida sellest, et viimase kolmekümne aasta jooksul on meie kodumaal äh, toimunud väga suur areng, meie SKT on kümnekordistunud, me oleme suutnud edendada reaalmajandust ja ja me oleme jõudnud selleni, et ETA terrorismita suutisid baskid, oma baskide natsionalistid võita pühapäeval valimised. me ei unusta ka neid, kes kannatavad, sest ei ole olemas majanduslikku arengut ilma inimeste arenguta ja ilma inimlikkuseta see vastab meie püüdlustele ja see väljendab meie enesemääramise huve. baskid ütlesid valimise käigus, et nad tulevikus kavatsevad eh, võidelda oma enesemääramise elluviimise eest eh, Euroopas. aitäh! ja Alla Angorakis, palun Kreeka koalitsioon koos oma liitlastega Euroopa Liidu ja Troikaga on tulnud lagedale kolmanda memorandumiga. Kreekas on veelgi vähendatud palkasid, kaotatud täiesti ära tööliste õigused pööratud, ei pöörata üldse tähelepanu enam sotsiaal- ja tervislikule olukorrale. poolteist miljonit inimest on tööta, eriti laevatehastes ning need, kellel veel tööd on, ei ole selle kuuest veel palka saanud. ning nende barbaarsete meet-, meetmete kasutamist vabandatakse välja riigivõlaga niisugust asja oleme me näinud nüüd juba üsna mitmes Euroopa Liidu riigis. aitab, viimane aeg on nüüd töölistel hakata esitama oma nõudmisi, nõuda, et inimestele tagataks heaolu ning lõpetataks niisugune laastamine, nagu Euroopa Liidu monopoolsed võimud on siiamaani teinud. suur tänu. parlamendiliige Soogor, palun aitäh! tahaksin juhtida saadikute ja eeskätt komisjoni tähelepanu probleemile. see seisneb selles, et viimastel kuudel on tehtud paljude valitsusväliste organisatsioonide tegevus Rumeenias võimatuks. see puudutab äh, inimressursside arenguvõimalusi Rumeenias valitsus on peatanud nii mõnedki programmid. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et paljude valitsusväliste organisatsioonide tegevus on ohustatud sellepärast, et Rumeenia valitsus ei edasta neile nende tegevuseks vajalikke vahendeid. Neil puudub võimalus Äh, pangakrediitide äh, võtmiseks ja nad ei suuda nõustuda sellega, et äh, teatud ametkondade haldussuutmatuse tõttu on nende tegevus tõsiselt häiritud, aitäh. aitäh. jälle kolleeg Jaroka, palun ma tahaksin tervitada ülemkogu, sellepärast et äh, seal välja toodud äh, eesmärgid on äh, meie mm, prioriteetiks. me peame võitlema sotsiaalse mm, tõrjutuse vastu ning vaesuse vastu. kriis on endaga kaasa toonud seda, et üha vähem, üha rohkem inimesi ei suuda tagada endale head elatustaset ning äh, meie seisvad väljakutsed on tohutud ülemkogu äh, otsustati novembris kokkuleppele jõuda mitmeaastase finantsraamistiku kohta, loodetavasti seeläbi on võimalik abistada kõige vaesemaid, Euroopa Komisjon ja parlament on teinud ettepanekud selleks, et äh, tagada kõige ebasoodsamas olukorras olevate kogukondade integreerimine, loodetavasti minu fraktsioon ja minu enda muudatusettepanekud aitavad ka parandada seda Äh, samuti on vaja, et regionaalpoliitika äh, aitaks äh, kõige vaesemaid eurooplasi, aitäh. Grazie, onorevole Dancila. suur aitäh, kolleeg Dancila. Suntem cu toții conștienți de dificultățile financiare și nu numai care se ma olen teadlik finantsraskustest, millega Euroopa talumehed silmitsi seisavad võttes arvesse väga suurt põuda, mis on olnud viim-, piirkondades Euroopa Liidus, näiteks Rumeenias on põua tõttu hävinud peaaegu pool äh, viljasaagist. see olukord on äh, vägagi äh, suurt kahju toonud põllumajandusele. selleks, et raskustest üle saada, peab Euroopa Liit võtma terve rea meetmeid, me peame üles näitama solidaarsust talumeestega, kelle töö hävib põua tõttu. kohalikud omavalitsused on teinud kõik selleks, et hädast välja tulla, aga endiselt on vaja Euroopa Liidu toetust. Euroopa Liidul on solidaarsusfond selleks, et abistada elanikkonda, kes kannatab näiteks üleujutuste tagajärjel, aga meil on vaja ka põua jaoks meetmeid, sellepärast et põual on samuti väga suured tagajärjed äh, talunikele ning äh, toiduainetega varustatusele suur aitäh ning eh, kolleeg Ayala Sender, palun. Eh, aitäh. ma tahaksin kõrgele kojale viidata sellele, kui suured on olnud üleujutused Aragooni piirkonnas Hispaanias. viies, kuues piirkonnas ja Aragooni pealinnas Saragossas terve rida kommuune on sellest puudutatud, hävinenud on raudteed, ühendusteed ja kahju hinnatakse kahekümne nelja miljonile e, eurole. kõigepealt algasid asjad põuaga ja nüüd e, järgnes sellel, järgnesid sellele üleujutused, see süvendab inimeste lootusetuse tunnet, seetõttu peame tingimata kohe tegutsema hakkama ja me loodame, et Euroopa Liit toetab Aragooni eh, piirkonda, Aragoon vajab Euroopa solidaarsust. Uh, uh, uh, täna ma nägin, et äh, parlamendi president äh, Äh, vabandust, ma räägin äh, kalanduse raportist, see raport annab äh, võimaluse sanktsioone kehtestada ning tagada jätkusuutliku kalapüügi. siin on jutuks Islandist ning Fääri saatest ning kalavarudest, nende kalastusvetest ülepüük sai alguse ähm, juba mõnda aega tagasi, kahe tuhande kaheksandal aastal tuleb äh, meelde tuletada, et mõlemad riigid püüdsid väga vähe relli ning äh, nüüd on äh, jõutud täiesti tohutute püügikogustesse, mis ei ole jätkusuutlikud. hind ei ole alanenud oluliselt, sellepärast et olukord Jaapanis oli väga kehv. kokkuvõtteks tahaksin ütelda, et volinik peab nüüd kiireloomuliselt tegutsema ning kohaldama neid sätteid, mis äh, määruses on ja mis on saanud äh, peaaegu kogu meie koja äh, toetuse. suur aitäh! Grazie, la parola all'onorevole Busoi. Coleg Busoi, palun. Molto. Săptămâna trecută a avut loc la București, e, odată cu vizita. Suur aitäh! Eelmisel nädalal Bukarestis toimus arutelu eh, VKE-de rahastamise üle, kus ja selle korraldas ALDE fraktsioon. kohal oli üle saja VKE-de esindaja ning ka pangaasutuste esindajad. kohal oli volinik Tajani ning Euroopa Komisjoni muud esindajad ning Rumeenia valitsuse esindajad. me nägime, millised olid VKE-de tegelikud mured ning see oli väga tähtis. tihtilugu me kuuleme räägitavat seal Euroopa institutsioonid on jäänud väga kaugeks VKE-de muredele meie saadikutena on ikka kui volinikud, me peame pidama tihedamat dialoogi väikeste keskmiste ettevõtetega ning arvestama nende vajadustega. me oleme alati kuulnud kaebusi selle kohta, et, et tingimused Euroopa programmides osalemiseks on väga keerukad me peame arvestama sellega ka oma mitmeaastases finantsraamistikus. meil on vaja atraktiivsemat äh, pinnast VKE-del Euroopas. suur aitäh ja kolleeg Anderson. VKE-del e on täielik immuniteet ning nad peaksid tegelikult kasutama seda ära. olles Põhja-Iirimaa esindaja, eh, siis me töötame konfliktide lahendamise ja lepituse nimel väga hoolikalt ja me teame, et see on võimalik ainult vaenlasega läbi rääkides ning üritades oma õiguse tagaajamisest vältida ja samuti mõista ka paar, ka vastaspoole seisukohta. kusjuures see parlament peaks üritama vältida igasuguseid niisuguseid, et ükski saadik ei ütleks mitte midagi vihkavat. näiteks Belfastis koostati koostati toimik kahe homomehe kohta ning nende, seetõttu on nende elu ohus. seda ei tohiks toetada mitte ükski parlamendis. suur tänu, härra Nikolescu. suur tänu, proua president. ma küsisin komisjonilt, missugune on nende strateegia võitlemaks järjest kasvavate teraviljahindadega ja sellega, sellest tekitatud probleemidega. põuad on kõvasti viljakasvatust mõjutanud ning seetõttu on hinnad tõusnud ning igal pool Euroopa Liidus on talunikud mures, et neil ei pruugi olla piisavalt loomasööta ning Ukraina on tegelikult planeerinud lõpetada teravilja ekspordi novembrikuus, mis on otsekohe tõstnud äh, Chicago börsil teravilja hinda siin on meil tegu täiesti konkreetse olukorraga, me ei tohiks unustada, et hinnad jäävad kõrgeks igal juhul. järgmise aasta esimeses kvartalis jõuavad teraviljahinnad ajalooliselt kõige kõrgemale tasemele. Euroopa Liidul on tarvis kiiret strateegiat, et sellest probleemi, et see probleem lahendada. iga kord, kui me küsime komisjoni käest selle kohta, siis ütleb komisjon, et vaja on struktuurilisi meetmeid. muidugi on vaja struktuurilisi meetmeid, aga on tarvis ka konkreetseid lahendusi, aitäh. suur tänu ning sõna saab nüüd härra Panki. aitäh. lugupeetud kolleegid. lugupeetud kolleegid ma tahaksin pöörduda Euroopa Komisjoni poole ja sellepärast on mul väga hea meel, et komisjoni esindaja on veel siin saalis. kui me räägime Kyoto protokollist, mis sõlmiti tuhande üheksakümne seitsmendal aastal ja see lõpeb kahe tuhande, lõppes kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja sellepärast püüavad, püüad, püütakse Dohas seda Kyoto protokolli pikendada liikmesriigid ja ka Ungari sealhulgas on astunud terve rida samme selles suunas räägitakse, et Euroopa Liit äh, peaks tegutsema kui üks riik. selles suhtes peaks äh, eeldama, et kõik liikmesriigid tegelevad emissioonide anal-, alandamisega, ka Ungari on võtnud endale vastavasisulised kohustused, muuhulgas kahekümne viie protsendi ulatuses. komisjon aga ei luba, et neid reserve, mis on moodustunud, oleks võimalik üle kanda järgmisesse ajaperioodi, ehkki Ida-Euroopa liikmesriikide jaoks oleks see kasulik ja mõtestatud. Ungari valitsus on edestanud selles osas eh, konkreetsed ettepanekud ja me loodame, et me saaksime selles osas komisjoniga läbi rääkida, aitäh. aitäh, kolleeg Tsikau, palun. suur tänu, proua president, härra volinik Rumeenia parempoolse valitsuse ebapädevus viimase paari aasta jooksul on toonud kaasa finantsprobleeme ning kolme struktuurifondidest kaasfinantseeritava projekti peatamise. komisjonil oli suuri probleeme, et kontrollida transpordi ja majanduskonkurentsivõimelisuse kasvuprogramme ning see enneaegne peatamine tegelikult ei too, ei vähenda neid summasid, mis on valitsustele eraldatud. praegu ametis oleval valitsusel on kaks kuud aega oma vigu parandada ning me pöördume komisjoni poole ettepanekuga, et komisjon toetaks meid igakülgselt nende projektide elluviimisel

Prize... suur aitäh, Nobeli eh, rahupreemia komiteel on kas eh, kummaline huumorimeel või mõistavad nad valesti sõna rahu, sest et kolm aastat tagasi andsid nad eh, selle Obamale, kolm aastat hiljem tahavad nad anda selle Euroopa Liidule, mis on institutsioon või institutsioonide rühm, kuhu kuulub terve rida parempoolseid valitsusi Euroopas ja siin toimuvat saab vaid äh, kirjeldada kui sõda, äh, klassisõda. Äh, kärped ning kasinuspoliitika on relvadeks ning kõike seda tehakse suurettevõtete rikaste heaks, rikkad vaeste vastu läbi kogu Euroopa. nüüd aga on tegemist suure tagasilöögiga. Kreeka töölised on ühinenud Hispaania ja Portugali töölistega ning miljonid Euroopas on välja astunud. ühine streigi tegevus toimub praegu Kreekas, Hispaanias, Baltal, Maltal ja Küprosel neljateistkümnendal novembril. siia tuleb lisada massimeleavaldused kõikjal mujal Euroopas üheteistkümnes november läheb ajalukku päevana, kus kõik töölised Euroopast äh, astusid endast välja, ütlesid ei kasinuspoliitika. see peab Troikale andma mõista, et tööliste äh, tahe on olemas ning äh, me oleme valmis kasinuse vastu võitlemiseks üle-euroopalise streigi korraldama. Grazie, la parola all'onorevole Winkler suur aitäh, hea kolleeg Vinkler! Uh, uh, suur aitäh, lugupeetud president, kolleegid, volinik, Euroopa Liit on jõudnud uh, pöördepunkti. Euroopa projekti ohustab kriisisurve ning populismi, ekstremismi ja ksenofoobia avaldused. ma tervitan hiljutise ülemkogu tulemusi ning komisjoni jõupingutusi selleks, et päästa Euroopa majandus ning euroala. nüüd tuleb keskenduda kodanike toetamisele. süüdistada Euroopa Liidu elutaseme äh, languse puhul pöörduvad kodanikud oma valitsuste poolel. Euroopa Liidul on suuri legitiims-, legitiimsuse probleeme kuuluvustunde tugevdamine Euroopa Liitu on miski, mida äh, tuleb äh, teha Euroopa Liidu institutsioonide poolt, seda tuleb teha koos liikmesriikide ning Euroopa regioonidega. Äh, ma usun kindlalt sellesse, et meie Euroopa Parlamendina peame mängima keskset rolli, aitäh. Grazie, onorevole Kelly. suur tänu ja härra Kelly. suur tänu, president, et ma saan natukene rääkida sellest konverentsist, mida ma korraldan siin parlamendis, see toimub neljandast kuni kaheteistkümne, äh, kaheksanda märtsini järgmisel aastal ning see on äh, siis Iiri eesistumise raames ja konverents käsitleb üleilmset teaduskoostööd Euroopa Parlament ja Iirimaa eesistuja on ühiselt konverentsi korraldajad. me praegusel hetkel oleme silmitsi väga paljude üleilmsete väljakutsetega ning need saab lahendada ainult üleilmse koostöö abil. meil on tarvis, et inimesed teeksid koostööd, mitte ei konkureeriks. eelkõige on vaja, et teadlased ja poliitikud tuleksid kokku ja leiaksid ühiselt lahendusi. me loodame, et esindajaid tuleb väga paljudest riikidest nendel kuupäevadel ning me tõesti loodame, et selle konverentsiga me paneme aluse paremaks üleilmseks teadusalasteks, alaseks koostööks ning selle abil ka lahendame meie ees seisvad probleemid seoses kakskümmend kakskümmend päevakorraga. suur tänu ning härra Miski ei ole siin, seega on sõna härra Davisel. aitäh proua president, me oleme sadu kordi kuulnud, kui härra Nigel Farage Ühendkuningriigi sõltumatuse parteist on siin kritiseerinud Euroopa Liidu äh, raha rahandushaldust, aga tema enda partei kaks aastat tagasi nõudis tema täielikku läbipaistvust parlamendisaadikute kuludelt ja et seda iga kvartalis uuendataks, aga nagu ikka, Hükip valetas. härra Farage'i kuluaruandes enamik üksikasju on puudu, täiesti ilma kontrollimata on need on see info sinna pandud hoolimata sellest et tema ise kaotab ära kõik oma kviitungid jätkub tal siiski jultumust kritiseerida Euroopa Liidu rahandushaldust ning tema asetäitja Paul Natto ei ole vaevaks võtnud tema oma infot sisestada viimased kaks aastat. ta näitab ainult väga väikeses hulgas oma kulutusi. kuhu me siis niimoodi jõuame? kogu see raha läheb tegelikult äh, nende äh, parlamendisaadikute oma taskusse, kuigi ta sinna ei peaks minema. ÜKIP on oma luba, lubadusi muutnud, nad ei ole absoluutselt läbipaistev partei, nad kujutavad ette, et nad on ausad, tegelikult on nad valelikud, tegelikult on nad petised. järgmine kord, kui härra Farage siin suvatseb püsti tõusta ja hakata Euroopa Liidu kohta küsimusi esitama, võib-olla siis oleks paslik liikmetel temalt ka mingeid vastuseid nõuda. Bene, colleghi, il dibattito è... hästi. nüüd me oleme lõpetanud oma tänased ühe minuti